nõukogu ja komisjoni avaldused mälestamaks esimest äh, juulit äh, Srebrenica massimõrva ohvrite mälestamiseks. annaksin kõigepealt sõna asepeaminister Vondrale nõukogu poolt. aitäh. Srebrenica puhul nagu te kõik teate, oli tegemist kohutava kuriteoga. üle kaheksa tuhande Bosnia inimese mõrvamine Srebrenitsas on üks äh, tumedaid ajaloolisi hetki Bosnias, endises Jugoslaavias ja ka Euroopas tervikuna. kahtlemata on tegemist kõige hirmsama kuriteoga Euroopas pärast teist maailmasõda kui nüüd tagasi vaadata, siis tõesti oleks saanud varem rohkem ära teha. Srebrenica oli rahvusvahelise üldsuse Euroop-, sealhulgas Euroopa Liidu üldine läbikukkumine. ja me häbiga kahetseme seda. ja meie poliitiline ja moraalne kohustus on vältida, et Srebrenica taolisi asju kunagi enam juhtuks me mõistame hukka kõik toime pandud äh, kuriteod ja äh, väljendame kaastunnet ohvrite omastele. viisteist äh, null kolm ja viisteist kolmkümmend kolm ÜRO Julgeolekunõu resolutsioonid, mis nõuavad koostööd endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga, on endiselt tegevuse aluseks ülejäänud äh, praegu mm, õigusemõistmise eest äh, varjavate kurjategijate üleandmine Haagi kohtule on äh, oluline tegur. see oleks samm stabiilsuse ja lepituse suunas. seepärast nõukogu leiab, et Srebrenica kurjategijate ja ka üldiselt Bosnia-Hertsegoviinas äh, massikuritegusid äh, toime pannud kurjategijate vastutusele võtmine on oluline. me peame keskenduma aga ka tulevikule ja Euroopa integratsioonile Euroopa Liit integreeriva tegurina on toonud eh, Euroopasse rahu ja julgeolekut kahekümnenda sajandi teisel poolel. Eh, Lääne-Balkan kuulub eh, praegu Tšehhi eesistuja prioriteetide hulka välissuhete paketi valdkonnas. lepitus on oluline ka integratsiooni seisukohast üldisemalt. teatud äh, aastate möödumisel on tarvis äh, Srebrenica küsimusele joon alla tõmmata ja näidata, et keegi ei pääse karistamatult äh, selliste kuritegude toimepidamise eest. Ratko Mladic tuleb veel kinni püüda ja Haagi kohta ette tuua ja Euroopa Liit äh, teeb kõik endast oleneva, et see aset leiaks. samas on tarvis teha aga veelgi enam, et Srebrenica muutuks kurvast ajaloolisest sündmusest millekski selliseks, millel on ka tulevikuperspektiiv. asjad ei toimu vaakumis. Euroopa Liidu tegevus peab kombineeruma tegevusega koha peal palju head äh, tahet ja püüdlusi on üles näidatud. Srebrenica tuleviku saab tagada majanduse arengu kaudu ja elanikkonnale normaalsete majanduslike sotsiaalsete tingimuste loomise kaudu. Bosnia-Hertsegoviina ministrite nõukogu ja föderatsioon on andnud äh, rahasid Srebrenica regioonile ja nende eraldiste eesmärk on äh, majanduse taastamine, infrastruktuuri taastamine, ettevõtluse arendamine, avalike teenuste kättesaadavaks tegemine, hariduse võimaldamine. kõiki neid kohalikke jõupingutusi toetasid ka doonorriigid oma konverentsi kaudu novembris kaks tuhat seitse see praegu on hea võimalus äh, kutsuda üles äh, võimaldama uusi investeeringuid sellele linnale ja regioonile. Srebrenitsat ei saa kunagi unustada ja me kõik Euroopa Liidus, rahvusvahelises äh, kogukonnas püüame anda konstruktiivse panuse Srebrenitsa piirkonna elutingimuste parandamisse. üksnes paremate, paremate tulevikuväljavaadete võimaldamine aitab edasi viia dialoogi, saavutada lepitust ja aitab eh, hukkunute ja ohvrite omastel edasi liikuda. aitäh, proua volinik, palun. suur tänu, härra president kallid parlamendiliikmed, üheksakümne viienda aasta juulikuus mõrvati peaaegu ühe, kaheksa tuhat poissi ja meest. seda on kutsutud rahvusvahelise õiguse puhul genotsiidiks. ja me jätkuvalt otsime kurjategijaid taga, aga samal ajal on väga õige pidada meeles ka ohvreid ning avaldada kaastunnet nende peredele sellepärast toetan minagi seda algatust, et tunnistada üheteistkümnes juuli äh, Srebrenica genotsiidi mälestuspäevaks. Srebrenica on õuduste äh, ja tohutu kurvastuse sümbol. meelespidamine äh, on ühelt poolt valulik, teisalt aga vajalik. see on vajalik sellepärast, et me ei saa ega ka tohi unustada, see on vajalik ka selleks, et seda valikulist mälestust või mälestamist selle vastu võidelda, mida mõningad inimesed siiamaani harrastavad, sest see, mis juhtus üheksakümne viiendal aastal, selle tunnistamine on hädatarvilik ka lepitusprotsessis nii Srebrenitsas kui ka kogu selles regioonis. üheteistkümnenda juuni, juuli Srebrenitsa massimõrva ohvrite mälestuspäeva no, tähistamiseks peaks aitama kaasa lepitusele nii Bosnia-Hertsegoviinas kui ka kogu riigkonnas. see oleks võimalus saata sõnum mitte ainult selles suhtes, et austame mälestust, vaid see on ka sõnum lootusrikka tuleviku kohta. Euroopa, mis on ehitatud lepitusele, mis aitab haavadel aja jooksul paraneda, aga lepitusest üksi ei piisa, sest õigusemõistmine on ikkagi sama vajalik kõik kurjategijad, kes selle õuduse toime panid, peavad saama kohtu alla antud, nad peavad maksma oma kuritegude eest, mida nad on korda saatnud. sellepärast on täiesti vastuvõetamatu, et nii palju aastaid on mööda läinud ja kindral Ratko Mladic on ikka veel jooksus. komisjon toetab rahvusvahelise äh, kriminaalkohtu tööd täielikult me tervitame Bosnia ja Hertsegoviina koostööd selle kohtuga ja seda samuti, et osa asju on kohaliku jurisdiktsiooni alla antud lahendada. meie kasutame iga võimalust ergutada neid võime oma jõupingutusi jätkama, hoolitsema selle eest, et kõik kurjategijad saaksid kohtu alla antud. lisaks kohtu poolt pakutud õigusmõistmisele saame ohvritele pakkuda veel lisa, nimelt paremat elu nendele, kes nende ohvrite peredele. selleks me peaksime kasutama oma jõupingutusi Lääne-Balkani arendamiseks. me peaksime aitama neil liikuda ühise Euroopa tuleviku suunas, et Bosnia-Hertsegoviina oleks jõukas, stabiilne riik, piirkond oleks äh, stabiilne, kus usaldataks taas oma naabreid, teame, et tee on pikk minna, aga Euroopa Liidu ajalugu ja Euroopa Liidu laienemine äh, kui see meile üldse midagi õpetab, siis see tähendab, see õpetab meile seda, et see asi on väärt ette võtta. me peame aitama, me ei saa Bosnia-Hertsegoviina eest muidugi seda teed ära käia, nad peavad ise täitma need tingimused, nad peavad oma sisemised väljakutsed täitma, kuid me saame neile, neile abi anda. me tahame, et sellel riigil hästi läheks, et see oleks triumf ellujääjate, see oleks ellujääjate triumf nende üle kes selle jubeduse korda saatsid, suur tänu! suur tänu! nüüd Rahvapartei nimel kõneleb proua Pakk. härra äh, president, nõukogu president, proua volinik, äh, mitte kunagi enam sõda, mitte kunagi enam äh, kontsentratsioonilaagrid, mitte kunagi enam massimõrva, teist maailmasõda pärast seda ei suutnud mitte keegi enam ette kujutada, et Euroopas midagi sellist veel juhtub ja nüüd üheksakümnendatel aastatel, kuus aastat pärast Berliini müüri ähm, kokkuvarisemist juhtus see siiski Bosnia-Hertsegoviinas. rahvusvaheline üldsus äh, tegi vigu, vaadates aastaid äh, kõrvale sõbralikult äh, suhtuti Mladitšisse ja tema kaaslastesse. Nad oleksid äh, pääsenud puhtalt ääre pealt. lisaks etnilisele puhastusele siis äh, tipnes nende valitsus massimõrvaga. paljud äh, tegude toimepanijad on endiselt vabad, elavad osaliselt Bosnia-Hertsegoviinas ja kohtuvad ohvrite järeltulijatega. endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus peaks töötama tõhusalt ja korrektselt. see mälestuspäev näitab, et me ei unusta ja me mälestame koos ohvrite omastega. võib-olla suudame me siis tekitada süütunnet ka nendes, kes endiselt ei usu, et äh, massimõrv toimus, olgugi et selle kohta on isegi video tõestusmaterjal olemas. alles siis on võimalik leppida. ilma vastutust võtmata ei saa olla rahu. tuleb hukka mõista hukka toimepanijad, seda oleme me võlgu omastele. suur tänu, nüüd äh, härra Howitile kolm minutit, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. tänan, härra president, proua volinik. igal aastal mälestame me Ühendkuningriigis maailmasõdu ja me ütleme alati alguses inglise keeles we will remember them, me mäletame neid. ja niimoodi ma mälestan ka oma esiisasid, kes võitlesid teises maailmasõjas. selline mälestamine ei ole mitte ainult sõjas teeninute austamine, vaid me meenutame sellega kõigile sõdade inimkaotusi ning niimoodi me tagame rahu ja konfliktidest hoidumise järgnevatel aastatel. ja nagu ka volinik ütles täna õhtul, on äh, tegude tunnistamine eeldus leppimisele. Srebrenica jõledused aastal tuhat üheksasada üheksakümmend viis tipnesid kaheksa tuhande moslemist meesisiku tapmisega. olgugi, et see toimus neliteist aastat tagasi, on täiesti õige mälestada neid ohvreid ning äh, juhtida tähelepanu, milline rassiviha nende sündmusteni viis Facebookis loodi tuhandeliikmeline nii-öelda kogukond, mis tervitab Srebrenica massimõrva. see Facebooki kogukond tervistab seda tapmist sellepärast, et oli tegemist Bosnia moslemitega. seal ülistatakse ka Ratko Mladicit ja tema jooksus olek ainult äh, õhutab nende tegevust, kes soovivad veelgi pingetel äh, vohada lasta. see Facebooki kogukond kiiresti kõrvaldati, aga mitte enne seda, kui tuhat liiget olid sellega juba liitunud Srebrenica ohvrite mälestamine saadab selge sõnumi nendele, kes ülistavad Karadžitši ja Mladitši tegusid. me ei luba, et äh, selline massimõrv uuesti toimuks ja selle ülistajate äh, kogukond on isoleeritud. Srebrenica ohvrite omaksed on äh, läbi teinud suure trauma. paljud nendest ei saa kunagi teada, mis juhtus nende sugulastega. meil tuleb pakkuda omastele teine võimalus, meil tuleb rõhutada, et me ei ole seda unustanud ja vastutavad isikud võetakse vastutusele. suur tänu. Alde nimel annan sõna härra Katšinile pooleteiseks minutiks Euroopa Liit omab ühist ajaloolist mälu. me ehitame sellele ühtse Euroopa tuleviku. Srebrenica näide näitab, et teise maailmasõja õudused kordusid tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal kõige jõledamal moel. Srebrenica sümboliseerib etnilist puhastust, seal oli tegemist massimõrvaga, tapeti nii lapsi kui ka täiskasvanud, tegemist on rahvamõrvaga. Srebrenica massimõrv peab saama osaks meie ajaloolisest mälust ääretult ähm, oluline seda silmas pidada, kui Euroopa Liit laieneb Lääne-Balkani suunas. me ei tohiks äh, lubada diskrimineerivaid stereotüüpe teatud rahvuste ja vähemuste ähm, suhtes. me oleme vastutavad äh, Srebrenica massimõrva eest ja need, kes konkreetselt selle toime panid, peavad äh, saama viidud Haagi kohtu ette. me oleme seda võlgu äh, Srebrenica ohvrite omastele ja kogu Bosnia-Hertseviinale. me peaksime kindlasti eh, väljendama solidaarsust omastega, kes peavad eh, selle traumaga kogu elu elama. me peaksime kutsuma noori serblasi Bosniast külla Euroopa Parlamenti, kus nad saaksid äh, parema pildi nendest arengutest. kõneleja katkestatakse ja sõna saab härra Horatšek roheliste nimel poolteist minutit. resolutsioon kritiseerib selgelt ÜRO-d ja ka Euroopa Liidu institutsioone ebapiisavad otsustusmehhanismid välis- ja julgeolekupoliitikas ei olnud võimelised ära hoidma massimõrva Srebrenitšas. tänaseni on ühtse hääle puudumine suureks lüngaks Euroopa Liidu naabruspoliitikas. mõelgem näiteks ka meie reageerimisele Gaza konfliktile. Srebrenitša massimõrva ei tohi kunagi unustada. seetõttu tervitame ja toetame me seda algatust, et üheks, üheteistkümnes juuli oleks mälestuspäev. samas on vaja saavutada leppimine mõlema poole vahel. aga see võib toimuda alles pärast seda, kui toimuv äh, on äh, läbi analüüsitud, on täiesti vastuvõetamatu, et äh, massimõrva toimepanijad on osaliselt endiselt vabad, Mladic ja teised peavad jõudma kohtu ette. suur tänu, nüüd kuue NGL-i nimel saab sõna härra Erik Meier, neli minutit. president, sõna Srebrenica sai kuulsaks äh, kaheksa tuhande moslemi mõrvamise tõttu üheksakümne viiendal aastal. ma küsis, palusin Euroopa Komisjonil edendada projekte, mille eesmärgiks oli parandada tööhõivet ja arendada turismi, see ei tohiks saada üksnes äh, mälestuskohaks. loomulik-, see pidi olema turvaline koht. aga ÜRO vägede kohalolu tek-, kohalolu tekitas inimestes vaid valesid ootusi Hollandi väed olid samuti seal ja neid ohvreid ei oleks tohtinud tekkida. president äh, katkestab kõnelejat äh, järgmiseks äh, härra Pelder, palun pidage kinni kõneajast, aeg on juba hiline ja kõik on väsinud. aitäh. Srebrenitsas Srebrenica mälestus tekitab mis kõigis pisaraid. me, tegemist oli, paljud inimesed kaotasid oma lapsed, lähedased, paljud Bosnia naised nutsid oma abikaasade ja laste kaotamise pärast, me kõik kuuleme neid hääli. Euroopa Liit vaatab Lääne-Balkani poole. Srebrenica on endiselt olemas, sellest on saanud märk, sümbol. me peame püüdma toime tulla sellega. üheksakümne viiendal aastal ma töötasin ühes Hollandi ajalehes ja ma tundsin häbi äh, sellepärast, kui tühjaks kontseptsiooniks osutus see nõndanimetatud ohutu piirkond. suur tänu. edasi härra Stojanov, kaks minutit. me mälestame seda kohutavat kuritegu, genotsiidi, tragöödiat, mis toimus meie hiljutises ajaloos. kui ma loen seda resolutsiooni ettepanekut, siis äh, ma siiski näen, et see tekst räägib ainult pool kogu loost. on nimed, millele viidatakse, Mladic, Karadžits ja mõned teised, aga ma ei näe kuskil moslemite nimesid, ma ei ka moslemid panid toime kuritegusid Srebrenitsas selle sündmuse raames, aga neid ei ole siin nimetatud üheksakümne kolmanda aasta jõulude ajal panid äh, nad samuti toime kuritegusid, moslemi jõud hävitasid äh, kümneid külasid, aga nende nimesid ei ole siin mainitud. me ei saa jätkuvalt rakendada topeltstandardeid, kus osasid kurjategijaid mainitakse, teisi mitte ja see, kes ütleb, et ainult moslemeid tapeti ja mitte vastupidi, on silmakirjalik. Srebrenica sündmus oli tõesti erakordselt julm ja kurb, aga selliseid asju juhtus mõlemal poolel ja me ei tohiks teeselda, et äh, üksnes äh, kristlased tegid seda moslemite suhtes. edasi proovi Pressagic, üks minut. mida on võimalik öelda kahe minuti jooksul, kui äh, on soov kirjeldada seda, mis juhtus Srebrenitšas? me ei tohi lubada selle kordumist mitte kunagi. mida saaksin mina teha ma olen ainuke parlamendisaadik, kes on sündinud Bosnias, kes on põtkenik, nüüd ma esindan Rootsit. mida ma saaksin siin öelda? härra Stovanov, minul on tõesti oma lugu rääkida sellest ajast ma tol ajal lootsin, et keegi Euroopas näeb, mis juhtub, et maailm reageerib ja ma olen täiesti lootusetus olukorras, kui ma sain aru, et mitte keegi ei aita, ma olen täiesti üksi. ma mäletan äh, verejälgi näljaste laste riietel. ma mäletan lapsi, kes pidid lap-, matma oma väikesed õed ja vennad ma mäletan seda, kuidas äh, nabir pääseti sõdurite käest, ma mäletan seda, et mu nõbu ja onu olid koonduslaagris. ma mäletan seda, et mul ei olnud äh, detsiliitritki piima oma üheaastasele pojale. ma mitte kunagi ei unusta seda üksinduse tunnet, kui me lõpuks saame aru, et äh, me oleme üksi oma õnnetuses ja agoonias. kõik nägid, kuidas me kannatasime, aga mitte keegi ei äh, tulnud appi ja härra Stojanov, äh, seda tunnet ma tahaksin siinkohal kirjeldada, seda ühistunnet, mis levis üle kogu Lääne-Balkani. see mälestuspäev toob mu hinge natukene rahu aga tapetud inimesi see tagasi ei too. meile, sõjaohvritele, on see vähemalt tunnustus, Euroopa on saanud aru, et me oleme ohvrid, me ei ole äh, üksi ja Euroopa soovib äh, mälestada. ma kindlasti äh, loodan, et Bosnia-Hertsegoviina saab kunagi Euroopa Liidu liikmeks, et leiab aset areng selles suunas. ainult nii on võimalik takistada massimõrvade kordumist tulevikus ja on skandaal, et mõned äh, toimepanijad ei ole veel kohtu ette viidud suur tänu, tahaksin teid tänada, proua volinik, selle toetuse eest sellele algatusele. eelmise aasta juulikuus oli mul au ning ka kohustus ja see alandav kogu äh, ja kogemus võtta osa sellest mälestusteenistusest Srebrenitsas. ma ei unusta seda ilmaski. tuhanded inimesed tulid kummal juulikuu päeval välja. Nad olid väärikad, kurvad. see mälestusteenistus toimus muidugi suure kurvastuse õhkkonnas, kuid me peame pidama seda meeles sest meil, eurooplastel kõigil on siin déjà vu tunne. tunne, et me olime kaasosalised. me ise ju telekas nägime seda, mis toimus enne massimõrva. me oleme ise tundnud seda abituse tunnet, ise jagasime seda abituse tunnet ja ei ole võimalik öelda, et enam see ei kordu, aga me saame öelda, et me peame meeles, me õpime, me aitame inimestel edasi liikuda ja sellele peakski olema pühendatud see mälestuspäev. ma ei unusta kunagi, mida ma kogesin, ma ei unusta neid emasid ja tütreid, neid peresid, keda ma kohtasin seal ja ma loodan, et meil on võimalik midagi jätkuvalt kestvat ja positiivset tuleviku jaoks pakkuda, tänan! suur tänu. nüüd tahaksin anda sõna ähm, vaba mikrofoni voorus kõnelejatele. esimene ongi siis proua Plestinska. suur tänu. toetan täielikult seda, et üheteistkümnes juuli mälestuspäevaks tehakse Srebrenica massivõrva ohvrite jaoks kui rahvusvaheline kogukond ei suutnud vältida seda konflikti ja kaitsta tsiviilisikuid, ma arvan, et see on parim viis, kuidas mälestada ohvreid. pärast seda massimõrva, kus tapeti kaheksa tuhat moslemi poissi ja meest, kakskümmend viis tuhat naist, last ja vanurit, Ähm, küüditati, vägistamised olid, me ei tohi kunagi unustada seda kohutavat vägivallaakti, mis endise Jugoslaavia sõja ajal toimus. ei tohi unustada ka teisi koledusi, mis sel ajal korda saadeti ning ma loodan, et kõik Lääne-Balkani riigid on ka nõus sellesama äh, mälestuspäeva kehtestamisega, me saadame selle sõnumi, et niisugune Srebrenica ei korduks kunagi tulevikus ning et ehk saadakse kätte ka viim-, lõpp, järele jäänud jooksus olevad kurjategijad ning et need ohvrite pered saavad lõpuks rahu. härra Privelus, palun. kõnelejal mikrofoni pole. Um mineviku raskuste lepitamine tule-, tänapäevaga, ainult nii me saame edasi minna, kui me pakume välja üheteistkümnenda juuli mälestuspäevaks, see on sümbol ja see annab meile lootust, ehk et me täidame niiviisi mitmeid eesmärke, lep-, pakume lepitust ohvrite perekondadele, aga me osutame kõigile et tuleb olla väga valvas tulevikus selles suhtes, et niisugused koledused ei korduks. Euroopa Liidul peab muidugi olema ühtne välis- ja julgeolekupoliitika, mis peab aitma kaitsta meie väärtusi ning kui Lääne-Balkani riigid soovivad meiega liituda, siis neid tuleb ergutada selleks, et nad saaksid seda ruttu teha, aga nad selleks peavad tegema koostööd Haagi tribunaliga, et see saaks võimalikuks selleks, et saaks äh, õiged meetmed tarvitusele võtta. suur tänu, nüüd härra Katšin, palun. ma tahaksin oma kõne lõpetada, sellepärast et äh, ohvrite omaksed äh, paluksid mul edasi anda tänu kõikidele resolutsiooni autoritele ja ma tahaksin lisada veel kaks lauset. see resolutsioon ei ole pühendatud minevikule, olgugi et räägitakse surnutest. see resolutsioon on suunatud ellujäänutele ja nende paremale tulevikule. suur tänu, härra Rüütel, sõna. Stimate domnule viceprim-ministru, domnule președinte, masacrul de la Srebrenica din iulie 1995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 este o lecție tragică a istoriei din care noi putem să înțelegem încă o dată necesitatea de a dezvolta capacitatea. see traagiline sündmus mis toim- nõnda toimus õpetab meile et meil peab olema euroopa liidus sellised võimekused mis välis ja julgeolekupoliitikas äh, on võimalik kasutada eriti naabruspoliitikas miks ma seda nõnda ütlen selleks et võidelda selliste nähtuste vastu millest me räägime inimõiguste rikkumine, regionaalsed konfliktid, separatism, ekstremism, need on nähtused, mis on teinud võimalikuks sellised äh, metsikused nagu see siin. meil on vaja tugevamat ning laiaulatuslikumat poliitikat, nõnda et niisugused koledused ei toimuks, ei korduks. suur tänu. nüüd annaksin sõna taas härrase peaministri Vondrale. härra president, auväärsed parlamendiliikmed, teen kokkuvõtte tänasest arutelust Srebrenica kohta. esiteks tahan teile kinnitada, et nõukogu on otsusekindel selles, et kuritegude korda saatjad Srebrenicas, Bosnia-Hertsegoviinas ning ka mujal selles Lääne-Balkani piirkonnas peavad kohtu alla toodud saama. meie missioon Bosnia-Hertsegoviinas annab jätkuvalt toetust ning abi äh, rahvusvahelisele kriminaalkohtule. Srebrenica on ja jät-, jääb väga tundlikuks teguriks Bosnia-Hertsegoviina poliitilises elus ning ka Euroopa Liidu ning laiemalt rahvusvahelise kogukonna elus. kasutaksin ka seda võimalust kutsuda üles äh, Bosnia-Hertsegoviina poliitilisi juhte kasutam-, mitte kasutama seda valulikku äh, minevikukogemust oma poliitikate ajamiseks. pigem peaksid nad asuma sellele teele, et oma riigi parema tuleviku suunas viia. ja selleks on tarvis teha jõupingutusi mitte ainult Srebrenitsas üksi, vaid terves riigis. kuid, sest Srebrenitsas juhtus see, mis juhtus, sellepärast et puudus Euroopa vaim. selleks peame nüüd tegema oma parima selleks, et see riik saaks tupikseisust välja ja liiguks Euroopa Liidu poole. selle tee aluseks, alguseks on vajalike kokkulepete sõlmimine, kuid palju rohkemat on tarvis selleks, et oleks saavutatud igakülgne lepitus. meil kõigil on kohustus mitte ellujäänuid veel ohvriteks teha, see on meie tulevaste põlvkondade ees seisev kohus. suur tänu. ja nüüd proua Valdner. proua volinik, palun austatud äh, parlamendiliikmed, eriti proua Ibrisagic. ma olin üks nendest, kes vaatas televiisorit, kui need jõledused äh, toimusid ja me arvasime, et äh, turvatsoonid on tõesti turvalised. sarnaselt teistega olin ma šokeeritud, kui ma sain teada, mis toimus ja alles siis jõudis mul aeglaselt kohale reaalsus. ma olen arvamusel, et äh, Euroopas me oleme õppinud ainult väga raskete õppetundide kaudu ning pärast seda me oleme välja arendanud tugevamalt oma välis- ja julgeolekupoliitikat. kuna me ei olnud ühtsed, siis see kohutav massimõrv leidis aset. nii et äh, mul jääb ainult üle avaldada austust teile, et te äh, olete täna siin ja te rääkisite niivõrd avatud äh, leppimisest. kui teil on sellised mälestused, siis teil on väga raske sellest rääkida. ma väga loodan, et Bosnia-Hertsegoviina saab tulevikus Euroopa Liidu liikmeks, võib-olla siis on võimalik äh, lepitada seda piirkonda, kus on toimunud need jõledused. suur tänu, suur tänu, proua volinik meil on kuus resolutsiooni eelnõud poliitilistelt fraktsioonidelt. hääletamine toimub homme. meil oli pikk arutelu, suur tänu teile kõigile. lõpetan siinkohal arutelud, suur tänu teile, head ööd!